ning õigeaegne. suur tänu veel kord, härra president. sellega siinkohal lõpetan. suur aitäh härra ministrile ja suur aitäh samuti volinik Oettingerile ning äh,